hästi. pädevad Poola ametkonnad on esitanud taotluse härra Zbigniew Ziobrolt immuniteedi äravõtmise kohta ja vastavalt äh, kodukorra artikli number kuus tegeleb selle küsimusega õiguskomisjon. kolleeg äh, Lara Komi on edastanud äh, taotluse oma parlamentaarse immuniteedi kaitseks